Is that that's on now? Yeah. If colleagues could take their... palun, kolleegid, võtke istet, nii me saaksime mõne hetke pärast ka alustada oma koosolekuga.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 mina juhatan seda koosolekut sellepärast, et olen ilmselt kauem siin parlamendis olnud, selles komisjonis. tervitan teid kõiki, nii need, kes on uued liikmed kui ka vanad liikmed. meie koosoleku ülesandeks on äh, valida juhatus meie koosolekule, asutav koosolek siis, ühesõnaga valime esimehe ja neli aseesimeest vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmteist ja kindlasti teil on see kodukord hästi selge, see on väga selge, hea dokument, soovitan kõikidel seda lugeda ja tutvuda sellega. ja valimised toimuvad sellises järjekorras, kõigepealt äh, esimees ja kui oleme esimehe ära valinud, siis annan oma rolli üle siin ja tema tuleb, siis asub minu kohale ja hakkame valima aseesimehi. nii et kõigepealt on meil vaja kindlaks teha mõned fraktsioonid on öelnud, et neil mõned täisliikmed ei saa kohal olla ja on andnud asendusliikmete nimed. härra Mitsara asendab härra Bradfordi eh, sotsidest, härra Raisen Äh, asendab ECR-ist proua Tomašeki ja härra proua Haselkamp asendab härra Ferreirat kuuest. ja võib-olla on veel kedagi. palun andke teada. Grupo... tahtsin öelda, et sotsidel on veel üks asendusliige härra Portolo, kes on äh, täisliige, kes ei tule täna ja teda asendab Nicolas Gonzalez Casaes härra Bartello asemel siis, nii et kaks on sotsidel asendusliikmeid. suur tänu, kas on veel kedagi, kellest teada anda? veel asendusliikmeid mõnel fraktsioonil, palun um,. Richard, so June. June Mummery, kes on asendusliige. Diane Beltsi asendab tema. kas sobib? Tootsi. see on siis äh, fraktsioonilise kuuldumise, kuulumiseta liikmete kohta, jah, kas see sobib? sobib right,. No further... kui rohkem asendusliikmeid ei ole, siis on järgmiseks tarvis teha kindlaks, kas meil on kohal kvoorum. täiesti selge, et on olemas kvoorum, meil on tarvis vaid veerandit, seitset liiget, nii et meil on olemas kvoorum ja saame edasi minna. nüüd tahaksin siis kuulda esimehe kandidaatide nimesid. suur tänu, esimees Renew Europe teeb ettepaneku härra Chris Davise nimel äh, kalanduskomisjoni esimehe kohale suur tänu. kas on teisi ettepanekuid? kui rohkem ettepanekuid ei ole, siis pean küsima kandidaadilt, kas ta on nõus olema kandidaat. jah, olen nõus selle ülesseadmisega. suur tänu. kuna on ainult üks kandidaat, siis on meil võimalus kinnitada teda lihtsa heakskiitmise abil, kui üks viiendik meie komisjonist ehk kuus liiget ei nõua salajast hääletust. kui salajast hääletust ei nõuta, siis saan kuulutada Chris Davise komisjoni esimeheks valituks ja palun tal tulla siia ette poodiumile ja võtta see amet üle. aitäh! mulle tõesti meeldis see koosoleku juhatamine. aitäh! aitäh, et nii hästi ennast üleval pidasite okay, colleagues, um, here we are. Nonii, kallid koolid, suurim, äh, suurimas toas meie väikseim komisjon. see on küll viimane kord, kui meil nii palju ruumi käes on. palju uusi liikmeid on meie hulgas, tean seda. Need uued liikmed, see on Claudio Corrento, kes on meie sekretariaadi esimees ja meil on päris suur meeskond, eks ole aga tähtis on teada ju seda, kes tegelikult asjad liikuma paneb siin meil igapäevaselt seitseteist uut liiget on meil siis kahekümne kaheksast. tahtsin öelda vaid lühidalt seda, et meie komisjon on teinud väga head tööd viimase paari aasta jooksul, on aidanud äh, kalavarude kestlikkust suurendada paljudes meredes, aga palju tööd on tarvis veel ära teha ning loodetavasti saame järgmise paari aasta jooksul ka kõvasti üheskoos tööd teha selleks, et saavutada äh, tuleviku eesmärgid, nõnda et meie kalandustööstus on kasvav ja kasumlik kõikjal Euroopas. teen seda kindlasti hea meelega teiega koostöös. nüüd on järgmine päevakorrapunkt ja see on esimese aseesimehe valimine. kas on ettepanekuid kandidaatide osas? Oh, oh, rahvapartei nimel tahaksin pakkuda härra Van Dalenit esimeseks asekandidaat, Peeter Van Dalenit. Peter Van Dalen Peeter Van Dalen. kas on, kas te olete nõus selle äh, ametiga? jah, olen nõus. kas on veel kandidaate? kui ei ole, siis jälle saame ühiselt heaks kiita selle kandidatuuri aseesimehe kohale. Teie olete valitud. Is there anything else we have to check? Um, I think it, it is probably apposite. tahaksin äh, nüüd küll osutada sellele, et kuna meil on kaks meesterahvast valitud, et siis on vaja jälgida ka meie juhatuses mitmekesisust ja loodetavasti te arvestate seda, kui pakute kandidaate. teise aseesimehe kandidaate pakkuge palun. Renew Europe äh, hea meelega esitab Soren Kadeni äh, äh, kandidatuuri. kas te olete nõus sellega? jah, olen nõus. kas on veel kandidaate teise aseesimehe kohale? ei paista olevat, siis jälle heaks kitmisega saamegi ta valida. olete valitud nüüd otsin kandidaate kolmanda aseesimehe kohale. kas on kedagi? Uh, esiteks tahaksin õnnitleda teid, sind äh, äh, valimise puhul ja saadaksin ka sõnumi sinu kaudu brittidele. me tõesti armastame neid, aga me armastame ka rohkem Euroopat. nii et see on tegelikult positiivne sõnum Ühendkuningriigile. E, kuna me oleme valinud Briti just selle komisjoni esimeheks. sotsidena tahaksime pakkuda härra Ferredino kolmandaks aseesimeheks. Giuseppe Ferredino Uh, suur tänu, proua Aguilera. jaa, tõesti, olengi britt britt, kes usub tugevasti Euroopa Liitu ja loodan, et me jääme siia, kindlasti ei kavatse me lahkuda kolmekümne esimesel oktoobril. Received... nüüd on meil kandidaat kolmanda aseesimehe kohale, kas on, vabandust, kas olete nõus? jah, olen nõus. kas on veel kandidaate? hästi, jällegi ühise heakiitmise tee, heakskiitmise teel olete valitud no.. Where are you from in Croatia? from we're in Bukovan, but a long way from the coast. meenutan teile veel kord vajadust tagada ka sooline tasakaal. neljas aseesimees, kas on meil kandidaate selleks? palun oui,. head kolleegid, mul on hea meel teile esitada Rosanna Conte kandidatuuri, kes lisaks oma headele omadustele minu arvates äh, esindaks ka naisi meie komisjonis. Äh, proua Conte, kas aktsepteerite kandidatuuri? jah, olen nõus. kas on veel kandidaate? härra Miomo. E rahvapartei nimel tahaksin pakkuda proua Claudio Montero Varianost neljandaks asete, aseesimeheks. kas teie olete nõus? jaa, olen ka nõus. nii, nüüd meil tuleb siin võistlus. toimub siis äh, salajane hääletus. Teil on tarvis hääletuskaarte kas äh, selgitada on tarvis, kuidas masinad töötavad, hääletusmasinad, päris kaua aega tagasi ma viimati kasutasin, viis aastat tagasi kasutasin sellist riistapuud right.. So I understand to um, um, to vote you press kaks häälet, roheline nupp proua Conte jaoks ja punane proua Monteiro de Aguiari jaoks. Is that correct? roheline proua Conte ja punane proua Montero. hääletus on alanud. kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus on lõppenud